vastasest võitlusest härra Javori raport. härra Javor, teil on sõna. kohe antakse sõna. aitäh, proua president, head kolleegid. raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest on üks olulisemaid aruandeid või raporteid, mida me iga aasta Euroopa Parlamendis arutame. mitte ainult sellepärast, et me räägime siin rahast suurest hulgast avalikust rahast, vaid ka sellepärast, et raskel ajal, nagu praegune aeg, tuleb meil taastada Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsus ning see on ülioluline küsimus nii institutsioonide jaoks kui ka kõigi vastutustundlike Euroopa poliitikute jaoks. me peame tagama Euroopa kodanikele, et nende raha kasutatakse korrektselt, läbipaistvalt ning kulutatakse nii, nagu on vastavuses Euroopa Liidu regulatsiooniga. see iga-aastane raport kajastab Euroopa Komisjoni arvamust ning käesoleval aastal oli meil väga, on meil väga hea ja detailne raport, parlamendil on loomulikult oma prioriteedid selles arutelus, aga raport, mille osas me hääletasime eelarve kontrolli komisjonis on saanud eh, eri fraktsioonide toetuse ning eh, sai praktiliselt ühehäälse heakskiidu komisjonis. põhiliselt keskendume kahele tasandile Euroopa Liidu finantshuvide kaitsel. esimene on Euroopa Liidu tulude omavahendite kaitse ning selles plaanis usun, et on väga oluline rõhutada, et käibemaksupettused on selgelt asi, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse, sellepärast et käibemaks on osa Euroopa Liidu omavahendite süsteemist. käibemaksulünk teeb muret mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. ning käibemaksulünk jõudis saja kuuekümne kaheksa miljardi euroni kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. et selles mõttes me tervitame Euroopa Komisjoni lähenemist, mille kohaselt tuleks vastu võtta tugev PIF direktiiv, mille hulka, mille rakendamisalasse kuulub ka käibemaks. aga ja see tuleb võtta ka Euroopa prokuratuuri määruse rakendamisalasse, et ta tõhusalt rakenduks. mõned päevad tagasi Euroopa Kontrollikoda avaldas eriaruande käibemaksu küsimustes ning see kinnitab meie hinnangut, et Euroopa Liidu käibemaksusüsteem ei ole piisavalt tõhus. andmed liikmesriikidest ei ole piisavalt usaldusväärsed ning infovahetus liikmesriikide vahel ei toimi vajalikus ulatuses ning maksuhaldurid ei tee tõhusalt koostööd. ning Olafil ei ole pädevust piiriülese käibemaksu, piiriüleste käibemaksupettuste asjades, see on oluline küsimus. me peame samas osutama ka probleemidele seoses äh, sissenõudmismääraga. kaks tuhat neliteist oli see umbes kakskümmend neli protsenti, mis on ajalooliselt madalaim määr ning see, see asi peab muutuma. teine finantshuvide kaitse tase Euroopa Liidus on Euroopa Liidu vahendite õige kasutamine. liikmesriikidel ja komisjonil on jagatud vastutus umbes kaheksakümne protsendi Euroopa Liidu eelarve mahu rakendamise osas, nii et komisjonil on siin päris palju veel ära teha. meil on vaja korrektset kulutuste juhtimist Euroopa Liidu raha kulutamisel ning äh, sellele lisaks peaks rakendama iga euro parimal võimalikul viisil kasutamise printsiibi. riigihangete osas kehtestasime direktiivi, ent ei ole veel põhjalikult kontrollinud selle rakendamist samuti pean mainima korruptsiooniindeksit meie raportis ning tõstatama äh, biannuaalse komisjoni vastava aruande küsimuse, mis ma loodan, et sel aastal parlamendis puudutab ka Euroopa Liidu institutsioonide kahekümne üheksandat peatükki ning äh, tagab parema kaitse vilepuhujatele rikkumistest märkuantajatele Euroopa Liidus ja liikmesriikides, sest äh, niisugused isikud on väga oluline osa korruptsioonivastasest võitlusest. usun, et koostöös variraportööridega ning meie koostöö oli väga hea, oleme valmistanud ette raporti, mis võib põhjendatult loota kõigi toetusele hääletusel, aitäh! tänan, sõna saab proua Georgieva aitäh, proua president. head parlamendiliikmed, komisjoni esindajana tahaksin tänada eelarve kontrolli komisjoni ning iseäranis parlamendiliige Benedek Javorit, raporti koostajat, selle raporti eest ning väljendada tänu ka parlamendi, parlamendile pühendumuse eest võitlusele pettuste vast-, pettustega me jagame parlamendi seisukohta siin ning tervitame raporti järeldusi ja analüüsi ning äh, paljusid äh, asjalikke soovitusi, mida me kindlasti hakkame järgima. lubage, et ma mainin mõnda olulisemat soovitust ning seda, mida kavatseme sellega seo-, nendega seoses teha. kõigepealt äh, rikkumistest teavitamine. parlament on soovinud ja õigusega et parandataks andmete võrreldavust äh, liikmesriikide lõikes, et meil tõesti oleks võimalik kokku panna pilt, mis on arusaadav ning mille põhjal oleks võimalik teha järeldusi. praegu oleme kaks tuhat viisteist võtnud vastu uue määruse rikkumistest teavitamise osas ning äh, selle alusel oleme siseriiklike ekspertidega koostöös asunud välja töötama uusi juhendmaterjale teavitamiseks. ning äh, nendest äh, materjalidest lähtuvalt peaks paranema see teavitamise süsteem, selle alused ning äh, mul on hea meel teile teatada, et loodame, et see uus parandatud süsteem rakendub juba kaks tuhat kuusteist teises kvartalis. me loodame nii. teiseks siseriiklikud pettustevastased strateegiad, nagu raportöör rääkis, meil on siin kohustused koos liikmesriikidega, liikmesriigid teevad järjest tõhusamat tööd pettustevastases võitluses ning see on nähe ka muuhulgas äh, suurenevast kohtuasjade arvust ja avastatud rikkumiste arvust. Äh, üle tuhande on neid avastatud asju, rohkem kui aastal kaks tuhat kolmteist, aga loomulikult peab parandama tagasivõitmise määra või sissenõudmise määra. ning usume, et märksa rohkem saab teha ennetamisel ja rikkumiste avastamisel, kohtu ette toomisel, sanktsioneerimisel. liikmesriigid peaksid rohkem kaasa looma, lööma selles, mida parlament väga, väga tahab, nimelt siseriiklike vastavate strateegiate koostamine. praegu ei ole see kohustuslik, viis liikmesriiki on ainult kehtestanud niisugused strateegiad. kutsume teisi ka üles ja julgustame sama tegema ning oleme valmis tegema koostööd ja teeme koostööd nendega, kes strateegiaid koostavad. selleks, et oleks võimalik parandada meie meetmeid hea tava vahetamise teel. kolmandaks, raportöör mainis riigihankeid kontrollikoja eriaruande valguses selles küsimuses, on komisjon praegu analüüsimas seda, kuidas parandada eh, rikkumiste haldamise süsteemi juhtimist ning tagada koostalitlus eri andmebaaside osas. nii et meil oleks võimalik kasutada parimal võimalikul viisil ära meie käsutuses olev info ning suurendada läbipaistvust loomulikult ka. me teame, et läbipaistvus on maksumaksja parim sõber, nii et mida rohkem me selles val-, vallas saame ära teha, seda parem see on äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitsele. E, siin on tehtud ettepanek avaldada kasusaajad ning ma tahan teile öelda, et praeguses seadusandluses on see juba ette nähtud ning ette nähtud ka avaldatavate andmete liigid. neljandaks, korruptsiooni näitajad statistika osas liikmesriigiti on märkimisväärsed erinevused definitsioonide osas, statistilise praktika osas ja nii edasi, nii et me peame tegema tööd selles suunas keskpikas perspektiivis selleks, et meil oleks laiemalt kättesaadav korruptsiooni osas informatsioon. ning kasutaksin võimalust vastata teile kohe, jah, me teeme praegu bianuaalse korruptsiooniraporti osas tööd ja see saab kaks tuhat kuusteist kättesaadavaks. viiendaks kõigi soovituste järgimine siseriiklikus plaanis ning Euroopa prokuratuuri loomisel. oleme siin päri selles, et süüdistuse esitamine Euroopa Liidu finantshuvide vastaste süütegude puhul on äärmiselt oluline ning senisest rohkem tuleb ära teha ja liikmesriikides Olavi soovituste rakendamisel ning tagasiside andmisel rakendatud meetmetest. me usume, et Euroopa prokuratuuri loo-, loomine aitab meid edasi selles plaanis ning äh, usume samuti, et määruse kaheksasada kaheksakümmend kolm kaks tuhat kolmteist hindamine Olafi uurimiste osas saab valmis kaks tuhat seitseteist aastaks ning annab täiendava võimaluse selleks. nagu raportöörgi usume, et käibemaksupettused peaksid olema Euroopa prokuratuuri pädevuses ning neile peaks laiendama PIF määrus. ning samuti usume, et on väga oluline, et Euroopa prokuratuuri mandaat oleks selles küsimuses selge ning et arutelud ka seadusandjate osas jõuaksid siin edukalt lõpule niipea kui võimalik, selleks et meil oleks parim võimalik EPPO struktuur, Euroopa prokuratuuri struktuur. ning lõpetuseks tõstatati komisjonis küsimus sellest, mida on võimalik ära teha Olavi Järelevalvenõukogu sõltumatuse, sekretäriaadi sõltumatuse tagamiseks tahaksin öelda teile nüüd, et neljandal märtsil no, tegi komisjon otsuse, võtsime vastu ettepaneku muuta Olavi määrust ning järelevalvenõukogu sekretäriaat tuua komisjoni alla ning loodan, et seadusandja järgib meie ettepanekut kiiresti selleks, et vältida igasuguseid huvide konflikti, isegi tajutud huvide konflikti võimalusi. tänan teid tähelepanu eest ning ootan huviga arutelu. aitäh, proua ning äh, nüüd saab sõna härra Lunes rahvusvahelise kaubanduse komisjoni. suur tänu, proua president see on äh, tõesti äh, väga kahjulik, kui äh, meil eeskirju eiratakse ja seetõttu ma kutsuksin üles komisjoni ja Olafit veelgi tõhusamalt tegutsema, sellepärast et need summad, mis raportist on ära toodud, need olid tõesti üllatavad. selle te teate näiteks, et ühendus, ühtekuuluvuspoliitika või siis ka põllumajandustoetuste raames on väga palju pettusi esinenud ja mis puudutab pettusi, siis oleks parem, kui neid saaks ennetada, kui et me peaksime alles tagantjärgi tegutsema. ja siin kutsutakse üles ka uue Euroopa Liidu ameti loomisele, veel üks uus amet, kolmanda ameti loomisele lisaks Eurojustile ja Olafile ja ma tõesti küsin, kas see on tõesti vajalik, kas me ei saaks mitte tõhusamalt tegutseda? aitäh, järgmisena pidi sõna saama härra Voon, teda ei ole näha ja seetõttu härra Ježek, teda ei ole ka näha, proua Bresso põhiseaduslikust komisjonist. suur tänu, proua president. jah, asjad lähevad kiiresti edasi. kõigepealt sooviksin teile meenutada seda, et tuleb säilitada kodanike usaldus institutsioonide vastu ja samuti tuleb tagada toetus, nende toetus Euroopa Liidu lõimimisprotsessi vastu, see on äärmiselt oluline küsimus meie poliitilises teguvesus. ja seetõttu on oluline ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, korruptsioon, pettused, mis koormavad Euroopa Liidu eelarvet, on seotud ka läbipaistmatusega Euroopa vahendite jagamisel ning eh, siin tuleb kindlasti vahet teha pettustel ja eh, eeskirjade eiramistel ning tuleb ehm, ka piisavalt infot eh, koguda pettuste kohta, tuua ära ka konkreetsed näited, nii et Euroopa Liidu vahendite kasutajad ja ka haldusette, haldusasutused oleksid paremini informeeritud sellistest juhtumitest ja tuleks ka vahet teha sellel, mis on tõesti pettus ja eeskirjade eiramistel ja vigadel, mis on eelkõige seotud sellega, et on keeruline mõista eeskirju ja tingimusi. ja seetõttu on oluline ka parem seadusloome, millega me saaksime ka need puudujäägid ähm, kõrvaldada nii et selged eeskirjad on, tulevad kasuks nii tarbijatele kui ka nendele, kes tõesti petavad. nüüd fraktsioonid, kõigepealt PPE. proua Pitera, üks minut. suur tänu. iga institutsioon, kaasa arvatud Euroopa Liidu institutsioonid ja riiklikud institutsioonid, peavad arvestama ja kaitsma avaliku sektori raha ja seetõttu erinevate eeskirjade eiramistega võitlemine peaks olema meie ees, kõige olulisemaks prioriteediks, sest pettuste vastane ehm, võitlus on seotud ka terrorismivastase võitlusega ja ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitlus ning see on oluline ka Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsuse demokraatia edendamiseks. ning see on oluline ka Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuse ehm, jaoks oluline aga see äh, võitlus on äärmiselt keeruline, sellepärast et haldussüsteemid on väga erinevad ja komisjon peaks tõesti väga palju tööd teha, tegema ja süstemaatiliselt seda tööd tegema ja sisse nõudma äh, vahendeid, äh, mis on olulised Euroopa Liidu oma vahendite jaoks ja selline on oluline ka aruandlus. selle aruandlus on mm, oluline ka korruptsioonivastases võitluses ja siin on äh, oluline panustada selle võitlusega ka majanduskasvu tööhõive suurendamisse ning samuti peaks Euroopa Liit kaitsma rikkumistest teatajaid ja tagama juurdepääsu andmebaasidele, tagama juurdepääsu infole. aga see ettepanek, mis puudutab ähm, äh, finantstuge ähm, piiriülesele äh, uurivale ajakirjandusele tegelikult ei oleks sugugi nii sõltumatu äh, sellepärast et sellisel juhul ajakirjanikud peaksid ka avalikustama oma allikad, aga ma sooviksin tänada siin kõigepealt raporti. Hmm? peaksite lõpetama, ütles president. härra Pirinski, sotsiaaldemokraadid, kaks minutit. Yes, uh, thank you, madam president, uh, madam vice. suur tänu, proua president ja ase-, president. ma olen nõus raportööriga et ähm, selle raporti ettevalmistamise protsess oli tõesti väga positiivne ja, ja selle raportiga me soovime panustada äh, kodanike suurema äh, usal-, äh, meie usalduse vastu meie finantsmenetlustele. ma sooviksin rääkida paarist punktist siin raportist ja paluksin ka, et proua volinik neid kommenteeriks. nüüd, mis puudutab maksete katkestamist ja peatamist ma arvan, et seda on väga oluline rõhutada siinkohal, nimelt neid meetmeid tuleb kasutada kooskõlas ähm, ähm, äh, vastavate alustega. ja üks asi, proua volinik, on äärmiselt oluline, nimelt te olete vastu võtnud äh, varase hoiatuse mehhanismi ja ma sooviksin, et te siis kommenteeriksite äh, ka seda ähm, põhjalikku ähm, süsteemi, mida ähm, komisjon praegu kavatseb äh, välja töötada, mis on siis seotud ka pettuste ennetamisega. ja nüüd, mis puudutab otseselt, otse hallatavaid äh, fonde. et me oleme näinud, et, äh, et pettuste kasv on aastal kaks tuhat neliteist olnud väga suur, nii et ähm, komisjon peaks selgitama selle põhjuseid ja ka milliseid teguseid võtta, võetakse. Te rääkisite ka äh, aruandluse, korraliku aruandluse küsimust ja ma sooviksin rõhutada, et olukord, praegune olukord ei ole rahuldav, meil ei ole äh, korraliku üldpildi ja nii et see on tõesti äärmiselt oluline küsimus meie jaoks, et te tõesti muudaksite olukorda järgnevateks aastateks siis aruandluse osas, aitäh. E aitäh, ECR proua Makovei, kaks minutit în două mii paisprezece statele membre au aastal kaks tuhat neliteist liikmesriigid teavitasid sada tuhat üle saja tuhande kuueteistkümne pettuse kohta, mis on väärt kuskil viissada miljonit eurot. me oleme rääkinud nendest vigadest ja see ei ole mingi abstraktne mõiste, see on Euroopa maksumaksjate raha, see on meie kõigi raha. komisjon peaks võtma täisvastutuse nende rahade kättesaamisel ja komisjon peaks rakendama rangeid reegleid, mis puudutab maksete katkestamist ja peatamist tegurid, millega liikmesriikides korruptsiooni mõõdetakse, tuleks kasutusele võtta, see on üks kiireloomulisemaid meetmeid, millega tuleks tegeleda. teine meede on rikkumistest teavitajate kaitse. Nende inimeste kogemus, kes on Euroopa institutsioonides töötanud ja juhtinud tähelepanu puudustele, on väga traumeeriv ja selle tagajärjel on üha vähem rikkumistest teavitajaid, mis tähendab, et äh, kaotused on veelgi suuremad, neid inimesi tuleb kaitsta. teine teema on kokkulepete avalikustamine, mis on sõlmitud tubakatootjatega, kõik sellised kokkulepped tuleks avalikustada selleks, et võimalikult suurel määral vältida tubakatoodete salakaubandust. oluline on, et viies direktiiv toob välja kõik rikkumised ja oluline on, et liikmesriigid, kes ei taha tegeleda selle käibemaksupettusega, tuleks vastutusele võtta, igal juhul selline käibemaksupettus peaks olema karistatav. teine punkt puudutab Euroopa prokuratuuri, raha läheb kõik ühte patta, kui raha vahet, varastatakse ühest liikmesriigist, siis varastatakse meilt kõigilt. aitäh, proua. härra Ali, kaks minutit, äh, Alde. suur tänu, asepresident Georgieva, head kolleegid, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri selle väga hea raporti eest ja aitäh ka volinik Georgievale selle põhjaliku sõnavõtu eest. Euroopas jõuavad pät-, pettused ka avalikkuse teabesse ja need kahjustavad meie mainet. oluline on igati võidelda selle vastu, et rikutakse Euroopa Liidu eelarvet. Euroopa Liidu finantshuvide iga-aastases deklaratsioonis tuuakse välja erinevad korrektiivmeetmed, näidatakse, mida komisjoni erinevad asutused on teinud selleks, et vältida eelarve puudusi. Euroopa Liit ja liikmesriigid jagavad seda vastutust, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve pettustega võitlemisel, on oluline, et liikmesriigid teeksid koostööd, et neid huvisid ka kaitsta ja siin võin öelda, et komisjon töötab õiges suunas, nii nagu ka volinik Georgieva sõnavõtust välja tuli finantshuvide valdkonnas on oluline aruandlus ja eh, pettustest teavitamine, mis puudutab nii sissetulekuid kui kulutusi. oluline on, et aruandluse ja kontrolli vallas viidakse ellu mitmeid meetmeid. korruptsiooni mõõtmine liikmesriikides tuleks teha faktorite põhiselt ning oluline on rikkumistest teavitajaid kaitsta ja läbipaistvamalt tegeleda lobistidega ava-, riigihanked, äh, tubakate salakaubandus, need on kõik tähtsad teemad. oluline on, et Euroopa Liit võitleks probleemidega, mis puudutavad just Euroopa Liidu rahade väärkasutamist. väga hea on peatükk, mis tegeleb äh, erinevate eelarvestamise küsimustega meil on vaja meil on vaja mitte ainult parimaid sissetulekuid, vaid äh, ka tugevamaid poliitikaid, et äh, seda kõike paremini kontrollida. president katkestab, aitäh härra Valli. härra Valli, äh, üks minut, FTD. aitäh kui Euroopa-meelsed valitsused ei suuda kaitsta maksumaksjaid ja maksumaksjate huvisid Euroopas, siis nad muutuvad euroskeptilisteks ja mulle tundub, et meil on vaja täit koostööd ja teabevahetust ning läbipaistvust, nii nagu PIF direktiivis seda ka soovitakse. me ei saa leppida sellega, et Euroopa rahasid raisatakse liikmesriikide pettuste vastased strateegiad ja ametid peavad samamoodi olema kaasatud ja oluline on, et toimuks panga ja maksundusalase info vahetamine, ka see aitab meil peatada seda laialt levinud maksude vältimist. ma arvan, et Turin Leoni seos on olnud skandaalne ja see on tekitanud väga negatiivse reaktsiooni. härra Sinadinos, üks minut. väga oluline on reguleerida teenuseid ja meetmeid, mis aitavad pettustevastasele võitlusele kaasa. oluline on arvestada järelduste ja lõpptulemustega selleks, et vigu parandada, me peaksime lihtsustama reegleid ja menetlusi, mis käsitlevad äh, riigi raha ja sissetulekut oma, selleks, et tähelepanu juhtida probleemidele. meil on lihtsalt seitsekümmend kuus koma seitse miljonit eurot ning me peame komisjoni otsused läbi vaatama, mis puudutab seda kolme miljardit, mida me anname Türgile kui pettustevastane raport ütleb, et Türgi on nende puuduste puhul esikohal, mis puudutab just äh, assotsiatsiooni toetusi ja piiriülest koostööd. kui öeldakse, et Türgi ei ole usaldusväärne, siis Euroopa Liidu juhid usuvad, et Türgile maksmine aitab piirata rändevoogusid Euroopasse, kui, kas te olete valmis ütlema, et Türgi tegelikult tegeleb pettustega? aitäh ja aitäh selle eest, et tegite nii kiiresti. härra Sarvamaa, poolteist minutit. lugupeetud äh, asepresident Georgieva, kõigepealt õnnitleksin raportööri härra Jaborit selle põhjaliku töö eest Euroopa Liidu iga-aastase eelarve puhul me räägime saja viiekümnest miljonist euro-, maksumaksja rahast. kodanikud tahavad õigustatult teada, et selle rahaga ei mängita. aastal kaks tuhat neliteist viissada kolmkümmend kaheksa miljonit oli seotud pettustega. seetõttu on väga oluline see pettuste vastane võitlus, et seda saavutada, on meil vähemasti kolm asja, mida tuleb teha. esiteks, komisjon peab olema nii proaktiivne kui võimalik selleks, et jälgida, kuhu meie raha läheb. teiseks, liikmesriigid peavad olema vastutusele võetud selleks, et paremini analüüsida projekte ning edastada komisjonile õigeid andmeid ja kolmandaks, liikmesriikidel peab olema pettusevastases võitluses ühine eesmärk. see lõppude lõpuks loodetavasti viib ka Euroopa prokuratuuri loomiseni. me pea, me ei saa sellest kõigest ainult rääkida, me peame selle nimel ka tegutsema, ma loodan, et liikmesriigid ka kuulavad, ma tean, et komisjon kuulab. aitäh, härra Sarvamaa, teil on sinise kaardi küsimus, olete valmis vastama? jah, härra Rutš. aitäh, mina sooviksin esitada härra Sarvamaale ühe küsimuse. hetkel on meil Olav ja mis siin valesti läheb, et Olav ei saa oma tegevuses selliseid tulemusi nagu soovitud, miks meil on vaja uut ametit või peaksime me Olavi ümber kujundama? unfortunately there was no translation but my german is probably fluent enough to understand that you ma, ma ei kuulnud tõlget, aga mu saksa keel on vist piisavalt hea, et aru saada, et te küsisite, miks meil on vaja veel ühte ametit, kui meil on ometi ju Olav, miks meil on vaja Euroopa prokuratuuri. suur tänu minu saksa keele õpetajale neljakümne aasta eest. igal juhul Olav, Olafil ei ole kohtupädevust tegeleda pettustega liikmesriikides, ainult äh, liikmesriikide ametitel on see pädevus, aga nemad ei saa jälle minna teisele poole piiri. ehk siin on teatud lünk ja ma arvan, et seda lünka üritabki komisjon täita ja me oleme seda tegelikult oodanud juba viisteist aastat ja ma arvan, et nüüd on tõesti õige aeg käes. järgmiseks proua Ajala Sender, üks minut suur tänu, proua president. tänavu taas kord toimub meil arutelu eelarve kohta. see on üha rohkema surve all, see on väga kiireloomuline teema. raportöör on välja toonud meetmeid, kuidas saaksime oma eelarvet kaitsta ning mis puudutab pettusi ja käibemaksupettusi eelkõige, on öeldud, et me oleme ilma jäänud tervest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest ning äh, selline asi lihtsalt ei saa jätkuda sellepärast on meil vaja direktiivi, mis hõlmab äh, meetmeid, kuidas võidelda käibemaksupettustega, et me saaksime jõuda sellise eelarveni, mida me tegelikult ka vajame. Teil ei läinud kahte minutit. Teil, teil oli üks minut aega, vabandust, ma ei saanud aru, et mul oli üks minut aega. kahju, et, et see nii läks teil. härra Aanult üks minut kui see puudutab pettuste vastast võitlust Euroopa Liidus, siis me oleme kaotajad. meil on puudusi miljardite eurot väärtuses, meile äh, aruandlus jääb hiljaks kolm aastat, neli kuud, meil on vaja lisaressursse ühe aasta jooksul väga märkimisväärse protsendi ulatuses, aga probleem on selles, et käibemaks on üks bürokraatlikemaid maksukogumisviise inimajaloos, ehk siis me ei tegele probleemiga, vaid ütleme, et Euroopa Liit peaks rohkem sekkuma, meil on vaja rohkem Euroopat, näiteks prokuratuuri näol Euroopa tasandil. iga probleemi puhul justkui lahendus oleks üha rohkem Euroopat mina ütlen teile ühte asja, kui inimesed Ühendkuningriigis teaksid, mis siin tegelikult toimub, kui palju võimu siin tegelikult soovitakse saada, hääletaksid nad referendumil siit lahkumise vastu. Ah, ah, suur tänu suur tänu, proua volinik, et te tõepoolest põhjalikult kuulate seda, mida meie siin räägime. meie arvates, Rahvapartei arvates on see suurepärane tekst, korruptsioon on väga levinud probleem, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuvisid ja see on meie kõigi kodanike huvides, et me võitleksime sellega. me kasutame iga aasta, kaotame iga aasta pettustele sada kakskümmend miljonit eurot ja loomulikult korruptsiooniga võitlemine ei ole lihtne, see on väga keeruline, aga see ei ole ainult komisjoni vastutada, vaid see on iga liikmesriigi ülesanne võidelda korruptsiooni vastu, sellepärast et korruptsioon on siin vallas meie number üks vaenlane ja me peame sellega võitlema, isegi kui sellega kaasnevad keerulised sanktsioonid. oluline on tõhusalt kulutada Euroopa Liidu raha, seda peab tegema vastutustundlikult ning äh, tuleb luua võimalikult Äh, suurt lisandväärtust ja kui raha tõhusalt ei kasutata, siis peame rakendama sanktsioone. see raport on väga tasakaalukas, see viitab heade lahendusteni ja ma olen tõesti väga rahul siis, kui kõik osapooled osaleksid selle elluviimisel, aitäh! härra Liberatski, üks minut. suur tänu, proua president, proua volinik ja raportöör, ma arvan, et oluline on siin välja tuua järgmist. me näeme, et tuleb kaitsta fina-, ühenduse finantshuve. oluline on näidata, et Euroopa rahasid ja liikmesriikide rahasid kaitstakse ja et tegemist on ühise pajaga, millel on ühine eesmärk nimelt tuleb kaitsta ühenduse finantshuve. huvide kaitsmiseks on meil vaja kõik, kõigil võtta vastutus. oluline on ressursside õige kasutamine, kui me kohtleme kulutamist jätkuvalt lihtsalt kulutamise, aga mitte investeerimisena, siis asjad ei toimi see näiteks kuussada viiskümmend miljonit kulutati lennujaamadele. härra Baltšiitis, poolteist minutit. meil tuleb näha prioriteetsena oma kodanike huvisid. antud raportis näeme midagi märksa huvitavamad kui lihtsalt poolt ja vastu argumendid. nimelt, et meil on vaja ühist lähenemist, mis peaks ähm, rajanema Euroopa Liidus toimuval ühistegevusel. me peame eristama vigasid ja pettusi. vead on seotud sellega, et menetlused on väga keerulised, sageli üritavad kasu, kasu saajad pigem võtta siseriiklikult laenu äh, kui proovida saada raha Euroopa fondidest ning seetõttu on meil vaja regulatsiooni, mis on märksa selgem ja lihtsam. mul on hea meel näha, et minu riiki mainiti näitena sellest, et on väga hästi aru antud vigadest, ka Euroopa Komisjoni auditis on seda öeldud. ning mul on hea meel näha, et volinik teeb tööd selles valdkonnas ka, aitäh! komisijos pirmininko pavaduotoja buvo du aitäh aitäh ka volinikule mina olin kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raporti raportööriks ja ma näen, et pettuste arv on ainult kasvanud, aastal kaks tuhat neliteist me kaotasime üle kolme miljardi euro. aga ainult väike summa saadi liikmesriikidest tagasi. probleem on selles, et liikmesriigid saavad Euroopa Liidult väga palju toetusi, aga neil ei ole mitte mingit kohustust edastada rahade kasutamise kohta põhjalikke andmeid. ehk siis komisjon peab looma hea süsteemi, kus saaks teavet edastada mis võimaldaks meil näha, kuidas tegelikult liikmesriigid raha kasutavad ja Olafi soovitusi ellu viivad. selliseid pettuseid ei saa enam tolereerida ja komisjon peab võtma aktiivsema rolli. aitäh, head kolleegid, nüüd vaba mikrofon, härra Pospisil. ja kord härra Pospisil, palun. Pěkně, paní předsedkyně, já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu. Suur tänu, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida volinik ütles ja ma arvan, on väga oluline, et me teeme sisse vahe selliste puu, tehniliste puuduste ja selle vahel, mis on teadlikult tehtud vead. oluline on prokuratuuri roll mina tegelesin Tšehhis selle valdkonnaga kümme aastat ja seisin silmitsi väga suure vastuseisuga. ma arvan, et me eksime, kui arvame, et see uus amet lahendab probleemi. kui me räägime puudustest, siis me peame selgelt öel-, ütlema, et need, kes tuleb vastutusele võtta, on liikmesriigid, sest liikmesriikide kohtud peavad võtma vastutuse, seda tuleb äh, rõhutada ja oluline on koostöö liikmesriikide vahel. doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi, eu consider raport... aitäh, proua volinik, head kolleegid, ma arvan, et see raport on äärmiselt oluline, arvestades pettuste taset liikmesriikide tasandil. praegusel hetkel korruptsioon mõjutab kodanikke liikmesriikides, sest see loob sadu tuhandete miljonite suuruseid puudusi iga-aastaselt, korruptsioon mõjutab ka terroristlike võrgustike rahastamist ning see vähendab kodanike usaldust ja usku demokraatiasse. meil on vaja kontrolle parandada, aga ennetamine on veelgi olulisem. praegusel hetkel on riikidel probleeme, kui maksed katkestatakse või peatatakse vigade tõttu. ma arvan, et meil on vaja lihtsustatud menetlust, sest vigu on väga palju, aga need ei ole teadlikult tehtud vead just rahade kulutamisel ja ka aruandluse puhul samamoodi. ma ei usu, et lisainstitutsioon aitaks midagi, ma usun ennetusse. aitäh, härra Marias σύμφωνα με την έκθεση ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής ένωσης μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της olaf. Euroopa Liidu finantshuve peaks kaitsma läbi Olafi. Olaf uurib pettuste juhtumeid ja teisi ebaseaduslikke, muud ebaseaduslikku tegemist. aga kaks tuhat neliteist oli kolm koma kakskümmend neli miljardit eurot seotud pettustega ning eelarves on see pettustega seotud raha hulk suurenenud kolmkümmend kuus protsenti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga võrreldes. Olaf on loodud võitluseks pettustega Euroopa Liidus ning Olav ei tee midagi selleks, et võidelda maksupettustega Euroopa Liidus ning maksudest kõrvalehoidmisega suurettevõtjate poolt, kes siirduvad kuskile maksuparadiisidesse nii et seetõttu on väga oluline, et Olav aktiviseeruks ning annaks oma panuse maksudest kõrvalehoidmisega peetavas võitluses hargmaiste ettevõtjate poolt ning igasuguste muude rikkumiste osas samuti Euroopa Liidus. härra Sortis, palun, üks minut. Äh, aitäh, tänan kolleeg Javorit hea töö eest ning selle raporti eest. tahaksin käsitleda kahte probleemi. kõigepealt äh, keelatud tubakakaubandus, see on äh, valdkond, milles Euroopa Liidu liikmesriigid kaotavad palju maksutulu, kuni kolmkümmend seitse miljardit eurot mõnede hinnangute alusel. ning äh, me peame loomulikult äh, siin midagi tegema Euroopa maksumaksja kaitseks siis avalikud maksed, riigihanked, siin on palju vigu ning äh, meil oleks võimalik loomulikult välja arvutada, kui palju sellest puudutab Euroopa Liidu eelarvet ning rakendada meetmeid. ent äh, Euroopa prokuratuuri unistuse realiseerumine on väga kaugel ning pädevad isikud liikmesriikidest peaksid pigem praegu rohkem ära tegema, aitäh. proua Maletitš, üks minut. aitäh. proua volinik, te rääkisite, et läbipaistvus on maksumaksja parim sõber. ma olen teiega päri. ning ta on samuti ka korruptsiooniga peetava võitluse parim sõber, seetõttu ongi väga oluline kahekümne esimesel sajandil teada ja tagada, et kõik liikmesriigid saaksid ühe klikiga internetis teada, kellele raha maksti ning kes sellest tegelikult kasu said eriprojektides. see on väga oluline, see on kõige olulisem. nii õnnestub meil takistada isikuid, kellel on huvide konflikt avaliku raha kurjasti kasutamast. regionaalarengu komisjon ütles, et haridus on väga tähtis ning et meil peaks olema andmebaas ühtekuuluvuspoliitika rahade kasusaajatest, selleks et me näeksime, kus mingid rikkumised on ja, ja saaksime neid ennetada. aitäh! nüüd sai vaba mikrofon läbi ning proua Georgieva, teil on sõna. Uh, uh, uh, aitäh nende märkuste ja ettepanekute ning soovituste eest üritan vastata kõigile, iseäranis neile, kes on pöördunud küsimustega komisjoni poole. lubage, et ma alustan kõigepealt ennetuse osaga. nagu härra Berinski märkis, me oleme praegu rakendamas varase hoiatuse süsteeme, mis võimaldaksid meil ühilda, ühendada erinevad andmebaasid, nii nagu ühes viimastest sõnavõttudest mainiti, et oleks võimalik näha, kus raha, kuhu raha läheb, kust raha tuleb, vaadata, kuidas raha liigub. praegu on meil palju, mitmed erisüsteemid, mis ei ole alati ühilduvad ning äh, sellega me praegu tegeleme, selle probleemi lahendamisega. ning äh, eelarve fookus tulemuste saavutamiseks algatuse raames üle, üritame jõuda selleni, et me näeks mitte ainult raha liikumist, vaid näeksime ka seda, mida me selle raha eest saame kuidas see raha mõjub. see võtab loomulikult kõik aega, aga jõupingutusi me praegu konsolideerime ja struktureerime ning nagu ma oma avasõnavõtus ütlesin, järgmisel, järgmises kvartalis tõenäoliselt meil juba midagi rakendub nende süsteemide parema ühilduvuse tagamiseks. teise, teiseks, siin puudutati seda, et oluline on eristada lihtsalt eksimusi või või vigu pettustest. loomulikult pettused on loomulikult kõige ohtlikum asi, see on nagu vähkkasvaja. ent äh, neid on ka raske avalt avastada, sellepärast et pettuste puhul reeglina tehakse märkimisväärselt jõupingutusi seda tegevust varjamaks. mida see meie jaoks tähendab? kahte asja, kõigepealt tuleb lihtsustada reegleid selleks, et oleks keerulisem, raskem väärinformatsiooni esitada ning lihtsustamine vähendaks nii pettusi kui ka vigade arvu samuti, ausate vigade arvu. teiseks, analüüs, mida me koostame, peaks selgemalt välja tooma õpitu varasemast praktikast, et kui me avastame mingi pettuse, mida see tähendab edasise praktika jaoks, kuidas väl-, välistada taolised pettused tulevikus. ning äh, nüüd äh, jõuame institutsioonide võimekuse küsimuse juurde. praegu on meil puudu niisugune haamer, haamritaoline tööriist, et kui me Olavi tegevusest teame, et meil on mingi viga või mingi imelik asi või võib-olla isegi pettus, sest me, me saadame selle info tagasi siseriiklikele asutustele ning riikides, kus õigusasutused on tugevad, selle põhjal midagi tehakse, riikides, kus õigusasutused on nõrgemad, võib-olla ei tehtagi midagi. ning äh, me teame, et siin, äh, siin juba räägiti sellest et, et ainult kakskümmend neli protsenti rahast suudetakse sisse nõuda, see ei puuduta muide ainult pettusi, vaid puudutab kõiki vigu ja ebakorrapärasusi meie mõte on niisugune, et Euroopa prokuratuuri näol tekiks niisugune haamersüsteemi, niisugune tõhus vahend pettustega võitlemiseks. me oleme ettepaneku esitanud, aga praegu näeme, kuidas seda lahjendatakse jätkuvalt. meile valmistab see suurt muret, oleme seda juba väljendanud, seda muret, muuhulgas viidanud sellele, et käibemaksupettused paistavad praegu jää, jääma välja Euroopa prokuratuuri pädevusalast, mis äh, tähendaks, et päris suur osa võimalikust prokuratuuri töövaldkonnast ei rakenduks. no loomulikult liikmesriikide analüüs praegu on selles küsimuses veel pooleli, aga ma olen kindlasti päri nende parlamendiliikmetega, kes ütlesid, et, et siin peaks olema mingi lisandväärtus selleks, et seda rahastada, et meil ei ole vaja mingit asutust lihtsalt selleks, et see meil oleks, meil oleks vaja, et ta tõesti tõhusalt toimiks, oma ülesandeid täidaks. väga oluline asi, mida mainiti nimelt, et me oleme tugevad siis, kui me anname inimestele võimaluse märku anda, et mingi rikkumine toimub, seetõttu märguandjate kaitse on väga oluline. me teeme, tagame selle komisjoni töötajate seas ning ongi nüüd küsimus, kuidas toetada liikmesriiki, liikmesriike selleks, et nemad oma seadusandluses tagaksid suurema toe niisugustele isikutele ning see on jätkuv arutelu, me tahame ole, olla siin ettevaatlikud, me ei taha väljuda oma pädevuse raami, raamistikust me ei taha, et meid süüdistataks selles, et me rikume lähimust või suveräänsust. kui me seda teeksime, siis võrsuks sellest rohkem pahandust kui kasu ning äh, seda, seda me tajume väga teravalt, aga lubage mul lõpetuseks öelda, et ma loodan, et järgmisel aastal saame esitleda härra Beinskile analüüsi sellest, miks see pettuste arv on suurenenud, et võib-olla on asi selles, et me oleme neid rohkem avastanud või võib-olla siis ähm, negatiivse stsenaariumi korral on pettusi lihtsalt rohkem. ja loodan, et meil õnnestub see, sellele analüüsile lisaks juba rääkida teile komisjoni reaalsetest meetmetest, aitäh! tänan ning saab sõna härra Javor. aitäh, proua president! ning tänan proua volinik selle sissejuhatuse eest ning äh, kolleeg ja elava arutelu eest. lühidalt tahaksin öelda vastusena nendele tõstatatud eri küsimustele, et äh, mina näen nelja põhilist elementi võitluses korruptsiooni ja pettuste vastu Euroopa Liidus. esimene neist ning see on seotud ennetuse küsimusega, äh, on täielik läbipaistvus. ei ole pettusi ei ole korruptsiooni, kui on läbipaistvus. näiteks puudutab see kohustuslikku huvi esindajate registrit Euroopa Liidus, aga samas ka liikmesriikides on siin huvitavaid arenguid läbipaistvuse osas. ning samuti puudutab see tõhusamat aruandlust siseriiklike asutuste poolt. teine element on tõhusam koostöö liikmesriikide vahel sellest rääkis proua Makovei juba, mainides seda, et karussellpettused käibemaksu vallas on asi, mille vastu ei saa võidelda ilma koostööta liikmesriikide pädevate asutuste vahel, mida praegu aga ei toimu. kolmas element on tugevad institutsioonid ning kui me räägime Olafist, siis Olav, me võime loomulikult Olavit kritiseerida, aga Olav ei saa teha oma tööd tõhusalt ilma volitusteta, ilma õigusteta, mis selleks vajalikud on, seetõttu peame Olavit tugevdama. näiteks kontrollides, kuidas Olavi soovitusi järgitakse liikmesriikides. ja loomulikult on meil vaja täiendavaid institutsioone, nagu näiteks Euroopa prokuratuur ning neljas ja viimane element on sanktsioonide küsimus. ning usun, et siin on Euroopa institutsioonidel veel palju ära teha, kuidas sanktsioone rakendada, kuidas tagada, et liikmesriigid järgivad neid reegleid, mis on kehtestatud ning see on äärmiselt oluline, sest ilma selleta tõhusat võitlust korruptsiooni ja pettuste vastu olla ei saa, aitäh! tänan, seega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme